majanduslik areng ja nii edasi, arvestades, millised sotsiaalsed ja majanduslikud probleemid praegu Euroopa ees on. ma tänan, proua Reding, sellega on meie arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme kell kaksteist. nüüd järgmine päevakorrapunkt on eh, kolleegi Mitchell'i eh, raport, mis puudutab arengukoostöö rahastamisvahendid. annan sõna neljandaks minutiks raportöörile. Euroopa Liidu arengukoostöö rahastamisvahend on mõjuvõimas vahend perioodist kaks tuhat seitse kuni kuni kaks tuhat kolmteist on Euroopa Liidu käsutuses eelarve ligi seitsmeteist miljardi euro suurune, et võidelda vaesuse vastu, et saavutada aastatuhande eesmärgi ning edendada demokraatlikku valitsemistava arenguriikides parlament on tähelepanelikult jälginud selle rahastamisvahendi funktsioneerimist ja mõju, et tagada rahade kulutamine kooskõlas eesmärkidega. käesoleva aasta lõpus komisjon teeb omapoolsed ettepanekud järgmise finantsrahastamisvahendite põlvkonnal, et hõlmata äh, mitmepoolset finantsraamistikku pärast aastat kaks tuhat kolmteist. arengukomisjon on analüüsinud õppetunde seoses arengukoostöö rahastamisvahendi kasutada ning selleks, et määratleda ka meie ootused tulevastele vahenditele arengukomisjon oli üksmeelne eh, järgmiste võtmetähtsusega põhimõtetes. me vajame sellist rahastamisvahendeid, mis on eh, suunatud vaesuse likvideerimise eesmärk on nagu Lissaboni leping ette näeb ja ainult hõlmab arenguriike. uus vahend eh, peab rahastama neid meetmeid, mis täidavad ametliku arenguabi kriteeriume, nii nagu need on määratletud OECD arenguabi komisjoni poolt. ja eh, kvoot peab olema veelgi rangem kui praegusel rahastamisvahendil. me ei sea kahtluse alla äh, koostööd arenguriikidega väljaspool seda meedet, eriti tõusvate, tärkavate majanduste ja strateegiliste äh, Aasia riikidega, kuid need äh, meetmed peavad olema äh, rahastatud teistest vahenditest, et kaitsta arengukoostöö spetsiifilist iseloomu. selleks, et parandada tervishoidu ja haridusse, selleks on vaja ringkaitset, selleks, et meil oleks selge võrdlusalus vähemalt kakskümmend protsenti rahastamist geograafiliste programmidele peavad olema suunatud nende elupäästvatele valdkondadele, põhitervishoiule, põhiharidusele. tulevane vahend peab tagama parema integratsiooni keskkonna ja kliima valdkonnas, abistama arenguriike õiglaste tõhusate maksusüsteemide loomisel, mida on vaja tugevdada, eriti keskmise sissetulekute riikidega, tuleb mobiliseerida ka siseriiklikke tuluallikaid, mis on kriitilise tähtsusega vaesuse vähendamisel, sõltuvuse vähendamisel uut rahastamisvahendit peab piisavalt rahastama, ka Euroopa Liidu rahastamisvahend ja järgmine finantsraamistik eh, peab panustama sellele, et saavutada kollektiivne eesmärk, eh, mis on null koma seitse protsenti kogu rahva tulust aastaks kaks tuhat viis. Neid väheseid äh, äh, vahendeid tuleb kasutada tulemuslikult, on vaja suuremat kooskõlastust komisjoni ja, ja liikmesriikide vahel ja seetõttu parlament toetab ühise strateegiadokumentide loomist. see annab võimaluse kokku hoida raha äh, ligi kuus miljardit aastas ja sellest oleks suur abi arengumaadele ja kui me räägime äh, menetlusest, kui komisjon võtab vastu strateegilisi otsuseid, siis parlament peab olema võrdne partner nõukogu, seda on ette nähtud ka Lissaboni lepingu artikliga kakssada üheksakümmend, mida tuleb täita käesoleval nädalal äh, hääletusele minev resolutsioon saab olema suuniseks edaspidistele läbirääkimistele, äh, mille käigus arutatakse järgmise põlvkonna rahastamisvahendeid ja ma loodan, et meie koja suurele toetusele arengukomisjoni ettepanekule mis lähtub meie kogemustest äh, ka nende läbirääkimiste põhjal, mis meil on toimunud. me liitsime neliteist määrust üheks määruseks, kui me lõime arengukoostöö rahastamisvahendi ja me tahame tagada, et see arengukoostöö rahastamisvahend funktsioneeriks ja ta funktsioneeriks hästi ka tema järglane. tänan, kolleeg. tänan, härra Mitchell. Äh, sellega algab vaba mikrofoni voor ja sõna saab proua Basescu suur tänu, president. vaesuse likvideerimine on oluline eesmärk nii Euroopa Liidu jaoks kui ka rahvusvahelise üldsuse jaoks. arengukoostöö rahastamisvahendi kasutamine aitab meil edasi liikuda aastatuhande eesmärkide saavutamise suunas ja Lissaboni leping on loonud olulised pädevused ka välispoliitika valdkonnas ning võimaldab paremini saavutada neid eesmärke. meil on vaja paremat selgust geograafilistes prioriteetides, et efektiivsemalt kasutada arengufondi rahasid. Need inimrühmad, mis vajavad kaitset, arenguriigid, vaesed riigid, peavad olema hõlmatud äh, selle nimekirjaga, kus on riigid, mis vajavad abi on vaja toetada ka nende arenguriikide VKE-sid, et vähendada nende sõltuvust välismaailmast, et aidata neil edendada oma riigi majandust. suur tänu, järgmisena proua Tikau. suur tänu, president, volinik. Euroopa Liit eh, peab annama suurema panuse vaesuse vastu võitlemisel arenguriikides ja aastatuhande eesmärkide saavutamisel. minu arvates meiepoolsed tegevused on otsustava tähtsusega arenguriikides ka kliimamuutustega võitlemisel. ma toetan kõiki Euroopa Liidu poolseid meetmeid, mis on suunatud taoliste kampaaniate rahastamisele, mis aitavad säilitada ökosüsteeme, säilitada veevarusid, säilitada metsi arenguriikides. meil on nüüd vastav energiafond äh, tehtud ja ka sellest fondist on eraldatud rahasid arenguriikidele, mis aitavad võidelda kliimamuutuste tagajärgedega meil on terve rida mehhanisme kasutada mis aitavad liikmesriikidel anda laenu arenguriikidele, kes soovivad säilitada oma keskkonda. täna tänavas järgmisena proua Zaborska. tänan äh, president, komisjoni asepresident, meie kolleeg äh, G Mitchell on tuntud ekspert arengukomisjonist ja sel põhjusel on see raport ka väga hästi koostatud ja ma tänan teid, teda selle eest kuid ma tahan rõhutada ühte asja. tuleb kinni pidada lähimuse põhimõttest. kõige parem kingitus ei ole mitte raha, on teada, et Euroopa Liit oma eelarve kaudu surub arenguriikidele peale läänelikke väärtusi. ja sel põhjusel ma leian, et tulevikku silmas pidades oleks parem väljavaate mitte pakkuda raha, vaid nõuda inimõigustest kinnipidamist. kõige parem väljavaade on, kui austatakse inimeste õigust otsustada ise oma kultuuri ruumis, eh, eh, kui nad saavad läänelt finantsabi. suur tänu. proua Tantšila tänan, president, komisjoni asepresident. nagu raportöör juba rõhutas, äh, vaesuse likvideerimine on eluliselt tähtis eesmärk ka äh, arengukoostöö rahastamisel. kuid sellega kaasneb veel üks väljakutse nimelt toiduainete hinnad ja toidukriis. spekuleeritakse finantsturgudel, mis tähendab seda, Euroopa Liit peab tegutsema kiirelt ja paindlikult, et reageerida äh, inimeste vajadustele, abistada neid, kes vajavad abi ja tagada rahvusvaheliste eesmärkide parem saavutamine Euroopa Parlament peab jätkuvalt toetama komisjoni tagamaks seda, et arengukoostöö ja arengupoliitika oleks selgelt määratletud ja Euroopa Parlament saaks teostada korralikku demokraatlikku kontrolli selle üle. tänan, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd saab sõna komisjoni asepresident eh, Reding kokkuvõtte tegema tänan neid parlamendide äh, liikmete ettepanekute ja märkuste, mul on hea meel, et mitmetes küsimustes me oleme üksmeelel. komisjon hindab kõrgelt, et jätkuv dialoog demokraatliku kontrolli raames on andnud suurepäraseid tulemusi me ainult kahetseme seda, et parlamendil ei tundu, et osa parlamendi resolutsioonidest programmide kohta ei ole kõikides detailides arvestatud, kuigi komisjon on võimalusel alati arvestanud parlamendi seisukohtadega. mis puudutab koostööd äh, globaalsete avalike toodete osas, sest üldiselt need vastavad ametliku abi nõuetele ja Euroopa Liit peaks seetõttu jätkama äh, sellist äh, koostööd äh, arengukoostöö rahastamise ajal. kuid siiski eraldi partnerlusvahend peaks keskenduma Euroopa Liidu huvidele ja seda peaks täiendama temaatilised programmid, mis on suunatud kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele. samuti programmid, mida rahastatakse äh, temaatilistes programmides ränne ja varjupaik äh,, Äh, selle teemaline programm Investeering inimestesse äh, samuti on suunatud äh, aastatuhande eesmärkidele, kuna me ei tohi unustada ka nendevahelisi seoseid. kuna Euroopa Arengu, Euroopa Liidu eelarvesse lisamine praegu ei ole teostatav, ei tundu olevat teostatav, komisjon siiski arutab seda küsimust liikmesriikidega, arvestades põhimõtet, neid eesmärke, mis seati Cotonou lepinguga. mis puudutab delegeeritud õigusaktide kasutamist, siis komisjon viitab president Barroso kirjale seitsmendast märtsist kaks tuhat üksteist, milles president äh, viitab uuele arhitektuurile, mis peegeldub uut institutsionaalset konteksti ja üheks oluliseks elemendiks saab olema paindlikum programmeerimisprotsess et kohandada rahastamiseesmärgid kiiresti muutuva maailma vajadustele ja seda võimalik saavutada, kui äh, rakendada delegeeritud õigusaktide aspekti täielikult kooskõlas artikliga kakssada üheksakümmend Euroopa Liidu toimimise lepingus. kokkuvõtteks tahame komisjon igati tervitab parlamendi raportit, mis on kasulik sisend äh, Äh, arengukoostöö rahastamisvahendi järgmisele etapile, järgmise finantsraamistiku loomisel. suur tänu, proua Reding, sellega on arutelu selles päevakorrapunktis lõppenud, areng, hääletus toimub homme kell kaksteist. järgmine päevakorrapunkt on äh, Diana Wallace'i raport Euroopa lepinguõiguse